ja peame rõhutama seda, et äärmuslikud ilmingud on kogu ühiskonnale ohuks, aitäh. aitäh, minister, aitäh kõigile selle debati eest. nüüd äh, läheme järgmise teema juurde, selleks on suuliselt äh, vastatav küsimus komisjonile ja nõukogule kinnipeetavate väidetav transport ja ebaseaduslik kinnipidamine Euroopa riikides luure keskagentuuri poolt ja annaksin kõigepealt sõna eh, härra Lopez Aguilarile. aitäh, proua president me esitame selle suulise küsimuse pärast Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelmise aasta, esi-, eelmise aasta resolutsiooni, kus käsitleti kinnipäitavate väidetavat transporti ebaseadlikku kinnipidamist Euroopa riikides ja me vaatasime nüüd, millised on need järelmeetmed, mis on vastu võetud ning minul on au esitada see suuline küsimus selleks, et teada saada, kas komisjon on läbi viinud täieliku uurimuse, mis puudutab kas on võetud arvesse Euroopa Liidu õigusraamistikku, kas on olnud põhiõiguste rikkumist, kas komisjon saab tagada seda, et äh, toimub tuule, demokraatlik järelevalve teabevahetuse puhul luureagentuuri ja liikmesriikide vahel. luureagentuuri kinnipidamisasutused ning massi järel, massi jälgimisprogrammid on omavahel seotud, proua president, me peame ka seda teadma kas institutsioonilist õiglust on järgitud või on rikitud äh, mõningaid ähm, äh, protokolle, kas äh, on vaadatud seda, mida liikmesriigid on ette võtnud ning kas on selgitatud seda küsimust, millist rolli mängisid ka Euroopa Liidu julgeolekuasutused, kes teevad koostööd luurekeskagentuuriga ja millised on need riigid kes on kes on siis midagi ette võtnud, Leedu, kelle käes on praegu eesistumine, teda on samuti süüdistatud, Ühendkuningriigi Itaaliat ja Soomet ning ka teise, teistele liikmesriikidele on näpuga näidatud, nii et me tahaksime teada, mis on toimunud, kus täpselt on toimunud, kui laialdaselt on luurekeskagentuur tegutsenud Euroopa Liidu piirides me peame tagama seda, et mitte keegi ei tunneks, et äh, neil on karist-, et nad on karistamatud selliste tegude puhul. seda saab aga tagada ainult siis, kui meil on äh, selge informatsioon selle kohta, kes tegi mida, mis täpselt toimus ja me peame tagama seda, et see enam kunagi ei juhtuks. sest need äh, uurimused, mis praegu käimas on, ei tundu kusagile viivat seega me oleme esitanud suulise küsimuse, meil on ka järelresolutsioon kavas, millega me saadame väga selge ähm, sõnumi liikmesriikidele, komisjonile, nõukogule, et Euroopa Parlament täidab oma vastutust antud küsimuses. aitäh, ütleb äh, proua president, äh, härra Prokk, palun. proua president, proua komisjoni asepresident, nõukogu eesistuja asjad on nii, et pärast üheksandat septembrit, vabandust, üheteistkümnendat septembrit, ütleb kõneleja, on toimunud väga palju, mis ei ole kooskõlas meie kooselamise reeglitega ja ka meie tunnetusega õigusriigist. meil tuleb selgeks teha ja hoolitseda selle eest, et need asjad ei korduks peame ka hoolitsema selle, peame selgeks tegema, millises olukorras need asjad toimusid, me peame selgeks tegema, et meil on vaja leida reegleid, mis on kooskõlas õigusriigi põhimõtetega, aga aitavad meil ka terrorismi vastu võidelda. meil tuleb hoolitseda selle eest, et teeme selgeks, et USA ei ole meie vaenlaseks. peale selle tuleb selgeks teha, et Äh, ka õigusriigis nagu USA-s tegeletakse neid, tegeletakse nende küsimustega kriitiliselt kogu ühiskonnas. ütlen seda sellepärast, et siin ei jääks valet muljet äh, tasakaalust. ma loodan, et nõukogu ja komisjon saavad meid aidata nendes küsimustes, saavad meile äh, anda vastuseid, aga teatud küsimustes on see kohe kindlasti raske ja see tuleb ka resolutsioonist välja. kui siin kasutatakse sõna äh, selgitama, to clarify inglise keeles ehk et me ise ka täpselt ei tea, mida sealt oodata nii et seepärast äh, tuleks võib-olla anda kinnitust äh, nendele väidetele, mis on välja toodud. mind huvitab äh, väga praeguses arutelus NSA küsimus, luureteenistuse küsimus. soovin toetada komisjoni asepresidenti. Euroopa kodanike õigus saada informatsiooni kohtusse kaebamise õiguste kohta selles küsimuses tuleks edasi minna, see on võimalus, et vaadata edasi vaadata tulevikku. meil on vaja ka andmete kaitses edasi minna. meil on vaja minna edasi, leida konstruktiivseid lahendusi selleks, et äh, tulevikus selliseid küsimusi enam ei tuleks ja selliseid juhtumeid ei korduks. meil tuleb leida ka reegleid selleks, et õigusriigi põhimõtted äh, ei äh, oleks komistuskiviks luureteenistuste koostöös ja sellepärast ongi nii tähtis, et me siin need omad, need asjad õigesse raamistikku paneme, et meil on vaja ka USA-ga korralik kokkulepe sõlmida selleks, et me saaksime piisavalt informatsiooni ka kohtusse kaebamise õiguste kohta. Need suhted tuleb selgeks teha selleks, et meil tulevikus oleks parem, tugevam lahendus olen küll küsimuse kaasesitaja, aga ma ei ole resolutsiooni koostanud ja seda just äh, eelnevalt mainitud põhjustel ma ei toeta seda ja sellepärast äh, võin öelda veel, et minu koduriik äh, minu koduriigil on isegi siin resolutsioonis päris hästi läinud, siin ainult mainitakse, et me ei ole ühele kirjale kunagi vastanud. aitäh, härra Brok ning nüüd härra Leskevitšus nõukogu nimel, palun komisjoni asepresident, Euroopa Parlamendi president, lugupeetud parlamendiliikmed. ma olen väga tänulik selle võimaluse eest, et ma saan vastata mitmetele küsimustele, mis on siin tõstatatud, mille on nii Välisasjade Komisjon kui ka eh, kodanikuvabaduse komisjon esitanud. see on äärmiselt oluline, et meil oleks õiguslik raamistik üles ehitatud, kus on, on paika pandud institutsioonide funktsioonid. ja ma tsiteerin, riiklik äh, julgeolek jääb iga liikmesriigi pädevuse valdkonda. see tähendab seda, et luure agentuurid liikmesriikides ja nende tegevus jäävad Euroopa Liidu tegevusalast väljapoole ning sellega tegelevad Euroopa Liidu institutsioonid. ning äh, luure keskagentuuri kaasatus programmidesse, selle küsimuse lahendamine on liikmesriikide pädevuses riiklik julgeoleku äh, asetused ja nendega seotud tegevus, see on selline küsimus, mida ei saa Euroopa Liidu äh, tasandil käsitleda, see on aluslepingus sees ning seetõttu ei ole ka nõukogu teie resolutsiooni järel meetmetega edasi läinud, see võeti vastu kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembris, see ei ole võimalik, nõukogu ei saa avaldust äh, soo-, siis koostada sest äh, antud teema ei jää meie pädevuse valdkonda ning täpselt samal põhjusel ei ole nõukogu pidanud ka äh, kuulamisi vastavates äh, julgeolekuagent-, asutustes, samuti ka li-, õiguslik raamistik, see lahendatakse liikmes, kaasatud liikmesriikidega kahepoolselt see ei ole nõukogu pädevusvaldkond panna, tekida, teha ettepanekuid ka, ähm, kaitsemeetmete kohta ja, ja selle kohta, mis on luureteabe ja õiguskaitseteabe vaheline seos. kindlasti teate te, et nõukogul on õiguslikud piirangud ning Euroopa Liidu institutsioonidel tervikuna selle teema puhul, see tähendab, see on see põhjus, miks nõukogu ei ole algatanud mitte mingisuguseid meetmeid, et Euroopa Parlamendi soovitustega, mis eelmisel aastal koostati, edasi minna. see ei tähenda seda, et nõukogu on vait olnud me oleme väga mitmel puhul teatanud, et terrorismivastane võitlus peab toimuma, võttes arvesse täielikult rahvusvahelist õigust, kaasa arvatud inimõiguste seadusi rahvusvahelist huma-, humanitaarõigust ning pagulasõigust. samuti oleme me selgelt välja öelnud, et sa-, salajaste Ehm, kinnipidamisasutuste olemasolu, kus on kümmet isikut ehm, kinni peetud, ei käi rahvusvahelise õigusega ehm, kokku. me saame võidelda terrorismiga edukalt pikaajalises perspektiivis, kui me jääme truuks oma põhimõtetele. Euroopa Liidu õiguse rikkumine ja kas seda siis teeb äh, liik, liikmesriigid või valitsused, äh, see, äh, see kõik on seotud terrorismialase võitlusega. mitte ükski tingimus ei saa välja vabandada terroristlikke akte ja seda ei saa teha mitte kuidagi. Euroopa Liidul on USA-ga regulaarne dialoog ja me teeme koostööd rahvusvahelise terrorismi vastu võitlemises. see dialoog on võimaluseks tegeleda mitmete küsimustega, nagu näiteks äh, uurimused, juurdlused ning äh, terrorismis kahtlustavate äh, üleviimine. Euroopa Liit rõhutab seda, kui oluline on rahvusvahelise õiguse inimõigustest kinnipidamine. sellele vaatamata tuleb selgelt välja öelda, et julgeolekuasutuste teatud tegevused ei ole siia dialoogi kaasatud. Nende koosolekute protokollid on parlamendile kättesaadavaks tehtud, kuid täielikku protokolli ei ole teieni äh, toodud seetõttu, kuna tegemist on diskreetsete teemadega ning salastatud teabega. diplomaatiline teave on oluline ainult, diplomaatilised kohtumised on olulised ainult siis, kui osapooled saavad äh, avalikult ja avameelselt rääkida ning äh, seetõttu on diplomaatia olulisem kui avalikustamine. nõukogu seega ei saa aktsept-, ei ole nõus, et, et ta on lojaalse koostöö põhimõtet rikkunud, mis puudutab äh, Äh, dokumentide ja koosoleku protokollide äh, kättesaadavust. president, äh, asepresident, parlamendiliikmed, igaüks tegutseb õiguslikus raamistikus, millest tuleb ka kinni pidada me saame teha edusamme ja võtta ka meetmeid ja kui see kuulub meie pädevusse, siis me oleme valmis seda tegema. nagu näiteks oleme äh, tõestanud oma dialoogis Ameerika Ühendriikidega, kuid me peame kinni pidama nendest põhimõttest, äh, mida ma just mainisin ja kui me seda teeme, siis see on parim moodus ja me jõuame sinna diplomaatia abil ning äh, mm, jäädes ratsionaalseks. tänan tähelepanu eest! Minister, now it's uh, up. aitäh, nüüd aga asepresident Reding. president, president, siin räägitakse üleandmistest, siin rikutakse mitmeid põhiõigusi, seaduse äh, seadusetu arreteerimine, eh, seadusetu kinnihoidmine ja mitteinimlik kohtlemine ja me oleme mitmeid kordi juba siin kojas välja toonud seda, et võitlus terrorismi vastu ei tohi õigustada selliseid meetmeid. seda kinnitas nüüd ka nõukogu eesistuja kuid nõukogu eesistuja tõi välja ka ühe teise tõsiasja. nimelt äh, riikliku julgeoleku küsimused on Euroopa Liidu pädevusalast väljas. leping ei anna komisjonile mitte mingeid, mingeid pädevusi neid äh, juhtumeid uurida ja see on ka põhjus, miks komisjon on alati toonitanud, et äh, liikmesriigid peavad ise sõltumatuid erapooletuid uurimisi läbi viima. see on äh, hea kohustus, mis tuleneb Euroopa inimõiguste konventsioonist selleks, et tagada vastutuse kandmine ja hoolitseda selle eest, et ohvritel on võimalik saada hüvitust. nüüd Euroopa Parlament on jällegi küsinud selle kohta, et Euroopa Liidu sätteid on rikkunud need liikmesriigid, mis ilmselgelt on teinud koostööd LKA programmiga. küsimuse all on tegelikult juriidiline koostöö USA-ga lubage mul siin teile selgitada, millised on faktid. Me selle LKA programmi läbiviimise ajal aastatel kaks tuhat üks kuni kaks tuhat kolm ei olnud mitte mingeid Euroopa Liidu sätteid juriidilise koostöö kohta USA ja Euroopa Liidu vahel kahe tuhande üheksanda aasta oktoobrikuus alles nõukogu võttis vastu otsuse, kus ta kahe kok-, kiitis heaks kaks kokkulepet USA-ga. üks puudutas väljaandmist ja teine vastastikust äh, abi. mõlemad kokkulepped lepped jõustusid esimesel jaanuaril kahe tuhande kümnendal aastal ja nende kokkulepetega pannakse paika ja selgitatakse juriidilise koostöö raamistikku USA-ga alates selle lepingu jõustumise hetkest. tahaksin veel kord teha selgelt vahet ähm, kahel küsimusel. esiteks äh, kohustus äh, välja selgitada tõs-, tõde. see on liikmesriikide pädevusalas. komisjon ei saa koordineerida, isegi mitte lihtsustada, abistada riiklikke uuringuid, sellepärast et ei ole mitte mingeid pädevust äh, kokku kutsuda prokuröride koht-, koosolekuid või teiste uurimist läbi viivate inimeste kohtumisi. nõu-, kogu on neid küsimusi arutanud ja väga selgelt öelnud, millised on nõukogu vastutused selles küsimuses. teine küsimus. selleks, et äh, vältida topelttööd. Euroopa Liidu ja liikmesriikide terrorivastane võitlus peab olema kooskõlas põhiõigustega. õiguslik kui raamistiku aluseks Euroopa Parlamendi esimesest resolutsioonist on olnud just esime-, on olnud just need kaks kokkulepet USA-ga. Need kokkulepped on äh, õigusalase koostöö aluseks ja komisjon peab hoolitsema selle eest, et see meede samamoodi nagu ka kõik muu Euroopa Liidu õigusandlus selles küsimuses leiaks rakendamist äh, kooskõlas põhiõiguste hartaga. volinik Malmström ja mina saatsime viiendal märtsil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kirja siseministritele ja õigusministritele kõikides liikmesriikides selleks, et toonitada seda, kui tähtis on kasutada kõiki Euroopa Liidu meetmeid terrorismivastases võitluses. ja me meenutasime ka selles kirjas, et neid meetmeid tuleb rakendada kooskõlas äh, hartaga ainult kuus liikmesriiki vasta, on siiamaani sellele kirjani, kirjale vastanud. Euroopa Komisjoni teenistused äh, saatsid meeldetuletuse teistele liikmesriikidele juulikuus ja Euroopa Komisjon ähm, äh, üritab liikmesriikidelt vastuseid saada, sellepärast et me ei kavatse mööda vaadata sellest tähtsast äh, küsimusest, nimelt koostööst äh, juriidilises valdkonnas. suur tänu, proua Reding ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt kaks minutit, härra Coelho ja Rahvapartei, palun. suur tänu, härra president, proua Reding, nõukogu eesistuja, kallid kolleegid Äh, me tõesti peame mõtlema nendele eesmärkidele, mida me kasutame äh, terrorismivastases võitluses. me nõuame täielikku ja üksikasjalikku uurimist selleks, et teada saada, kui palju liikmesriigid tegid koostööd USA-ga. me oleme selle otsuse vastu võtnud poliitilisel tasandil ja oleme vaadanud ka viimaseid arenguid pärast resolutsiooni vastuvõtmist Euroopa Parlamendis, kuid mulle tundub, et liikmesriigid ei ole oma ülesandega kaasas hakkama saanud. on väga kahju äh, näha, et viivitamine jätkub ja et tõhusat uurimistööd ei ole läbi viidud selleks, et me saaksime hinnata äh, toimunut ähm, ja kindlaks teha äh, need, kes vastutavad inimõiguste rikkumise eest. proua Reding tuleb hoolitseda selle eest, et neid juhtumeid tulevikus enam ei korduks ma olen veendunud, et liikmesriikide uuringud peaksid tõesti põhinema korralikel tõenditel ja arvestama Euroopa Liidu seadusandlusega väga tähtis on ka see, et Euroopa Parlament saaks siin oma sõna sekka öelda, on väga tähtis, et me vaataksime täpselt, millised liikmesriigid olid kaasatud ja vastutavad ja peame hoolitsema selle eest, et nõukogu ei valetaks jälle parlamendile, nii nagu ta tegi seda minevikus. minu partei kavatseb jätkata Euroopa väärtuste eest võitlemist, õigusriigi põhimõtete kaitsmist ja põhiõiguste kaitsmist meie hääletame resolutsiooni teatud osade vastu, sest me ei ole teatud osadega nõus, kuid põhimõttelise lähenemisega ka siiski oleme nõus. ja lõpetuseks äh, palju õnne Helen Frotterele selle töö, tehtud töö eest. sotsialisták nevében Fajon asszonyt illeti a szó három percben. Hvala lepa predsedujoči pred letom dni smo v resoluciji od evropskih vlad aitäh president umbes aasta aega tagasi võtsime vastu resolutsiooni ja ning nõudsime vastust ähm, väidetava Ameerika Ühendriikide ähm, vangide transpordi ning kinnipidamise kohta, kuid nende saatus on endiselt teadmata keegi ei ole vastanud Euroopa Liit, Euroopa Parlamendi äh, üleskutsetele informatsiooni nende kohta anda ja see on täiesti häbiväärne, need on kõige suuremad inimõiguste rikkumised pärast äh, teist maailmasõda. valitsused keelduvad koostööst, ei ole sõltumatut uuring, äh, uurimist algatatud. me oleme mõnda aega hoiatanud, et Euroopa Liit äh, varjab enda eksimusi, äh, me oleme neid äh, eksimusi nüüd aga näinud ka päevavalgel Lampeduusas näiteks Euroopa peaks olema inimõiguste kaitse eeskujuks. meie, eurooplased, ütleme, et me oleme justkui kõige kaasaegsemaks maailma jaoks, kuid kui me ei tea selliste rikkumiste kohta midagi, siis me oleme usaldusväärsust enda äh, kodanike silmis kaotamas. kuidas me saame paluda, et ka teised käituksid teistmoodi, kui mitu elu peab hukkuma selleks, et Euroopa lõpuks üles ärkaks ning vastutust kandma hakkaks. aasta hiljem räägime ikka nendest samadest asjadest, räägime riikide suveräänsuse sekkumisse, räägime inimeste vaja, vabaduste kärpimisest, räägime kinnipeetute halvast kohtlemisest ning äh, tagasisaatmise äh, keelu äh, mittekehtestamisest. faktid näitavad seda, et Euroopa Euroopa Liit on koostööd teinud Luure Keskagentuuriga ja me sooviksime, et Leedu seaks äh, selle teema Euroopa vastutuse kohta ka vastavatele pädevatele ministritele nende päevakorda. kaheksa liikmesriiki ei ole endiselt vastanud äh, kirjale, äh, kus oli sees küsimus nende programmide kohta. me ei peaks lubama nendel sündmustel korduda. kahjuks näeme üha uusi ja uusi skandaale Äh, telefonide, äh, telefonikõnede pealtkuulamisest, äh, Prism ja nii edasi. me ei ole siiani saanud rahuldavat vastut enda resolutsioonile, mille koostasime eelmisel aastal, nii et loodan, lugupeetud kolleegid ning lugupeetud volinik, et homme me saame seda resolutsiooni toetada koos otsusega sest me vastutame selle eest, et juhtida tähelepanu nendele rikkumistele. To... on äh, sinise kaardi küsimus teile, kas te olete valmis vastama? härra Liisek, palun. suur tänu, härra president, proua volinik, proua Fajon. ma austan teid väga, kuid te kas te ikka olete lugenud tänase debati äh, pealkirja, me räägime siin ju väidetavast transpordist ja ebaseaduslikust kinnipidamisest. ükski äh, uurimine ei ole liikmesriikides veel lõpule jõudnud, uurimised jätkuvad, kas äh, siis proua Fajon ei oleks mõistlikum viidata väidetavale transpordile ning väidetavale kinnipidamisele selle asemel, et tõestamata faktidest rääkida. suur tänu. mul on äh, hea meel vastata sellele küsimusele jah, selle mm, resolutsiooni pealkiri on väidetav transport ja kinnipidamine, kuid faktiks on see, et äh, praktiliselt äh, igapäevaselt igal kuu loeme me meedias uutest faktidest. faktiks on ka see, et ükski institutsioon ei E, ükski e, Euroopa Liidu valitsustelt, e, valitsustest ei ole vastanud meie üleskutsetele, mille esitasime aasta tagasi. ükski uurimine ei ole lõpule jõudnud, kaasa arvatud ka mitte Leedus, nii et keegi pole tõele järile saanud ja nüüd meie peaksime tähelepanu nendele rikkumistele uuesti ja uuesti juhtima nüüd liberaalide nimel palun proua Lat-, Latford see resolutsioon kordab üle meie äh, kümne, kümme aastat kestnud äh, üleskutseid äh, paljastada Euroopa Liidu rolli, kaasosalust luure keskagentuuri tegu, ebaseaduslikus tegevuses. ma tulen tagasi selle mitte vettpidava juriidilise loogika juurde, millel see kõik rajaneb, kuid äh, teiseks, see resolutsioon äh, nõuab vastutuse võtmist äh, riikide juhtide poolt, kaasa arvatud ka Ühendkuningriigi poolt, minu enda koduriigi poolt Euroopa Liit on samuti osalenud selles, nendes programmides, ükski ma ütleksin, et äh, see ei äh, lange välja ei komisjoni ega nõukogu mandaadist, miks me siis räägime siin äh, inimõiguste hartast või põhiõigustest üldse, et me kõik peame kinni pidama inimõigustest ja humanitaarõigusest. kui siseriiklikult Euroopa tasandil ei peeta millekski tervet rida tõendeid, minu arust on ka õige aeg sellest väidetavast, sellest sõnast loobuda, sest nii palju rikkumisi on aset leidnud. tulles nüüd rahvusvahelise õigusliku raamistiku juurde, USA püüab äh, oma terrorivastase sõnaga äh, moonutada rahvusvahelisi norme, see terminoloogia tähendab seda, et USA püüab saavutada eh, siiski ainuõigust selle sõna, selle sõja defineerimiseks ning kasutamaks enda, enda relvi. kasutatakse mehitamata lende eh, mõrvadeks Guantanamo on endiselt lahti, inimesed, kellel ei ole süüdistusi esitatud, kellel ei, kellel ei ole koht, kohut mõistetud, on endiselt seal. me räägime piinamistest, kadumistest. nii et on äh, aeg nüüd lõpuks hakata kinni pidama rahvusvahelise õiguse normidest. kui parim sõber teelt kõrvale kaldub, siis on õige aeg nad tagasi teele aidata, mitte neid äh, veel sügavamale kraavi lükata. aitäh. aitäh, nüüd proua Flotre, kaks minutit roheliste nimel aitäh, proua pres-, härra president, nagu äh, aasta tagasi äh, resolutsioonis äh, on välja toodud ja pealegi see resolutsioon põhines mitmeaastasele tööle juba enne seda, mida juhtis ka härra Coelho, võttis siis vastu see resolutsioon suurte, suure häälte enamusega, põhinedes väga laiapõhjalisele konsensusele ja loodan, et see konsensus väljendub ka homme meie resolutsiooni hääletusel enam kui aasta aega on see resolutsioon tähelepanu juhtinud faktidele, ja ütles ka Poola kolleeg, et näiteks äh, selle aasta jooksul on meil olnud äh, äh, mitmeid kohtuotsuseid ja selgi, sellelgi aastal Soome alustas samuti uurimist äh, ja on ka hukkamõistvad otsused, süüdimõistvad otsused äh, Itaalias näiteks äh, tehtud, nii et tegemist on siiski uurimistega, mis on ka lõpule jõudnud, meil on tegemist ka uute ohvritega äh,, kelle saatus nõuab äh, õigusemõistmist äh, septembris näiteks Leedus ning Pol- äh,, Poolas äh, juunis äh, Äh, kes nõuab enda ohvri staatuse tunnustamist, äh, nii et pidevalt igakuiselt saame uusi tõendeid äh, ja kindlasti ei ole õige see, et liikmesriigid peidavad pea liiva alla ja loodavad, et see kõik kuidagi liigub ajaloo kolikambrisse. liiga palju juhtumeid on meie ees päevavalgele tiritud ning äh, teie nõukogu äh, esindajana ja teie Le äh, Leedu esindajana, te olete alati pooldanud seda, et uurimine avatakse, see, et uued faktid olete öelnud, et uued fak-, need uued päevavalgel tulnud faktid, neid ei ole võimalik eitada, nüüd meil oleks välja töötada Euroopa äh, raamistik selleks, et neid uurimisi äh, kõikjal Euroopas toetada, selleks et äh, poliitikat, äh, mida kasutatakse julgeoleku huvides, kindlasti põhineks inimõigustel, aitäh! härra Kirkhope ECR-i nimel, palun uh,. Chairman uh... president, volinik, süüdistused meetmed, äh, mis on suunatud liikmesriikidele, neid ei saa ignoreerida, neid peab võtma äh, täie tõsidusega, ebainimlik kohtlemine ning piinamine ei ole kindlasti need vahendid, millele võime üles ehitada tugeva ning vaba ühiskonna. Ühendkuningriik on üks nendest äh, riikidest, kelle suhtes on need süüdistused ei esitatud riik, mis on need esitlenud kui õigusriik ning õiglane riik. ma tervitan seda, et äh, äh, Ühendkuningriik oma maine uuesti puhtaks peseb ning taastab oma laitmatu maine selles vallas. uurimine peab kindlasti olema täielikult äh, sõltumatu, kuid parlament ei saa kindlasti esitada nõudmisi selle kohta, kuidas uurimine aset leiab. kahjuks siin äh, on süüdistus, võetakse süüdistusi tihtipeale faktide pähe eh, ning eh, eh, sellisest lähenemisest peab kindlasti kaugenema. kui soovitakse siin olla justkui ülimuslikuks organiks luureagentuuride suhtes, siis kuidas me täpselt sellise olukorrani jõudsime, kuidas me saame seda rolli täita, minul ei ole küll mingit aimu ja kindlasti ei ole seda ka, seda ettekujutust ka teistel, kes nõuavad sellelt protsessi, protsessilt objektiivsust. aitäh, nüüd äh, kuue NGL-i nimel äh, proua Veržea. aitäh äh, president, ähm, umbes aasta aega tagasi võtsin vastu resolutsiooni, mis puudutab LKA tegevust Euroopa Liidu territooriumil. räägiti sellest äh, kurikuulsast äh, e-, LKA programmist Euroopa Liidus aasta aega pärast seda hääletust ja pärast mitmeid äh, resolutsioone, kaasa arvatud ka Euroopa Nõukogu poolt, tahaksin tänada Helen Flotrit selle teema meeldetuletamise eest, kas me oleme jõudnud surnud punkti või peaaegu? me näeme, et äh, kohtu uurimised ei ole peaaegu üldse edasi läinud, kuid sellest hoolimata pidevalt saame me teada uutest faktidest ja selline inerts on täiesti mõistmatu meie äh, äh, juhised homseks hääletuseks peaksid olema needsamad kui kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, et kõik äh, kannaksid oma vastutust ja et ohvrid saaksid hüvitatud. sellised inimõiguste rikkumised on täiesti, täiesti vastuvõetamatud meie siin leiame, et kodanike austamine, kodanike õiguste austamine on meile tähtis ja teie oma pädevuste taha end peites ei vasta otse küsimustele nõu-, Euroopa Liidu Nõukogu esindajana. meil on vaja teada saada tõde, seada jalule õiglus ja siis äh, Äh, on vaja äh, esitada ka konkreetsed karistused selleks, et sellised sündmused enam kunagi ei korduks. aitäh, nüüd annaksin EFD nimel sõna härra Pattonile. Um, kui äh, inimesi illegaalselt on transporditud üle Euroopa Liidu piiride, siis see on vale ja inimestel on kindlasti õigus õiglasele kohtumõistmisele, kuid me ei räägi mitte ainult äh, sellest, me räägime sellest, et komisjon äh, võtaks äh, veel meetmeid selleks, et rahvuslikud julgeolekuteenistused saaksid nende kontrolli alla. me räägime siin Euroopa julgeolekustrat-, Äh, strateegiast, mis sai Stockholmi programmi raames vastu võetud ja see on äh, järjekordseks sammuks selleks, et luua Euroopa ühendriigid ning äh, näeme, kuidas võetakse enda kontrolli alla julgeolekuteenistused, samuti relvajõud liikmesriikides. Euroopa Liidus ei ole endiselt veel pädevust seda teha ja me peame tagama selle, et seda kunagi ei juhtuks. aitäh härra Papa-Nikolau, kaks minutit, palun. aitäh, president. vaatame natuke nüüd ajalukku. viis aastat tagasi, kui algas siin arutelu, siis äh, mõned äh, ei olnud meist äh, veel saadikud, kuid siis koostati äh, raport äh, nende faktide põhjal, mis meil sel ajal olid, ühel pool olid süüdistused ja siis oli kaitsekõne. me koostasime selle raporti, aga mitte kõik seda ikka ei toetanud. tundus, et mõned süüdistused ei olnud äh, poliitiliselt motiveeritud. kuid äh, nüüd ma pean ka ütlema et äh, me kõik oleme vastutavad selle eest, et inimõigusi kaitstakse ja seda me peame tegema, mis iganes ka juhtuks. me oleme kindlasti kinnipidamise vastu, ebaseadusliku kinnipidamise vastu ja reeglitest peab kinni pidama, kuid inimõiguste rikkumine on hukkamõistetav, see on ilmselge ning seetõttu esimest korda eelmisel aastal äh, kui ma siis sellest kõigest teada sain, siis ma hääletasin meie eh, Flutteri teksti vastu, kuid aasta hiljem ei ole meil andmeid juurde tulnud. ja nüüd me koostame uue resolutsioon, koostasime uue resolutsiooni, mida hääletatakse homme ja siin kõlavad mõningad süüdistused, mis eh, ei, mõningate liikmesriikide vastu, mis ei ole aktsepteeritavad, meil ei ole ju tõendeid. seega me ei peaks väärinformatsiooni levitama me peame küll jääma läbipaistvaks ja peame panema paika õigusliku menetluse kõikides liikmesriikides. me oleme selle poolt, et inimõigusi tuleb kaitsta, see on ilmselge, kuid ma oleksin väga ettevaatlik homse resolutsiooni osas. siin on mõningaid ebakohtasid, siin mainitakse mõningaid liikmesriike ja õigustamata, ilma tõenditeta. aitäh proua Koomes, palun, kaheks minutiks. aitäh, ma tänan Helen Flotterit resolutsiooni koostamisel. valitsused ja liikmesriigid ja kandidaatriigid liikmesriikide ametiasutused ja nõukogu ei anna meile endiselt vastuseid nendele küsimustele, mis me esitame, sest äh, pidevalt jälgivad, pidevalt toimivad need erinevad programmid, kinnipidamised ja, ja Guantanamo on ikka endiselt veel olemas. ning mina siin parlamendis olen teinud mitu taotlust selleks, et selgitada küsimusi. kakskümmend seitse lennukit ähm, lendasid Portugali Eh, territooriumil eelmisel aastal ning eh, praegune Portugali valitsus ei vastanud minu kirjale. ja kõik see toimub hoolimata sellest, et riiklikud ja rahvusvahelised kohtud on juba kinnitanud eh, seda, et Euroopa valitsused on ja ametiasutused on olnud kaasatud karistamatuse põhimõte nende nende inimeste karistamatus, kes osalevad nendes programmides, see on vastuvõetamatu. inimõiguste rikkumine, mis on toimunud mõningate Ameerika kodanike ja Euroopa kodanike äh, puhul. Mm, mainin siin konkreetseid programme, nagu näiteks Prism terrorismi vastu ju tuleb jah võidelda, öeldakse, aga seda me ju ei tee kasutatakse terrorismi ähm, enda meetodeid, spioneerimine, nii tööstuslik kui ka poliitiline, eraõiguse rikkumine ning äh, Ameerika Ühendriikide osapool ning samuti Euroopa Liidu pool on äh, sellised ebakindluse ja ebaturvalisuse kantsid äh, Euroopa Liidu kodanike jaoks. Te räägite siin julgeolekust, ärge rääkige nüüd mu rumalusi tundub, et me läheme siin juba Orwelli äh, maailma. see, mis siin maa, Ameerikas äh, praegu toimub, on selle tõestuseks. Euroopas on, ka riikide parlamendid ei tee oma tööd. Euroopa Parlament ei ole samuti piisavalt teinud, jät-, me äh, oleme jätkavalt äh, ebaõnnestumas äh, oma teel demokraatiale ning meie transatlantiliste suhetega me, ähm, me praegu eksime. aitäh, härra Liisek tahab teile esitada küsimuse, kas te olete valmis sellele vastama ja selle peale läheb nüüd lisaaega. härra Liisek, palun, teil on sõna aitäh, president. ma hindan teie tööd väga kõrgelt, kuid see termin, mida te siin kasutasite oma sõnavõtus, see koostöö Euroopa äh, salaagentuuride ja NSA vahel, see väide on äh, et see on kuritegelik. tegelikult äh, toimub see kahepoolse kokkuleppe alusel, nii et mis siin kuritegelikku siis on? What is criminal is the appropriation of data. kuritegelik on see, kuidas on andmeid eraldatud ning see, et inimeste eraelu puutumatuse põhimõtet on rikutud nii et äh, võib öelda, et kõik, mis on seaduse vastane, ning äh, ulatub tänaste lepingute tõlgendamispiiridest kaugemale ning rikub kodanike õigusi, ei ole õige viis, kuidas äh, terroristide vastu võidelda. Äh, tõepoolest, tegelikult mängib see terroristidele kaardid isegi kätte. ning tekitab ka meie kodanikes skeptilisust. suur tänu meie järgmine kõneleja on härra Petrovski ja saab sõna üheks minutiks, palun. suur tänu, härra president. täna äh, suulistes küsimustes, aga ka äh, väidetavate luurekeskagentuuride vanglate osas äh, päevakorrapunktis räägime me siin põhiliselt inimõigustest nüüd äh, salateenistused äh, kindlasti ei tohiks omada sellist äh, mõjuvõimu, et nad saavad inimesi vahistada. nõukogul puuduvad igasugused pädevused selles küsimused, kõik meie kojas toetavad inimõiguste põhimõtte kaitsmist. konservatiivid ja reformismid pakuvad väga head resolutsiooni teksti lahenduseks ja meie ütleme siin et need äh, vahendid, millega inimõigusi kaitstakse, äh, neid vahendeid äh, võiks ja tuleks kaitsta. aga kui me hakkame sekkuma nende agentuuride ja luureametite operatsioonidesse, siis tekib küsimus, mikspärast me siin üldse resolutsioone järjest vastu võtame. suur tänu ja järgnevalt palun kolleeg Protasevitš. suur tänu, härra president proua volinik, daamid ja härrad. ei ole kahtlustki, et igasugune õigusrikkumine tuleb välja selgitada, selle tagamaad tuleb välja selgitada ja see puudutab meid kõiki siin Euroopas, aga ka teisel pool Atlandi ookeani. praegu on aga juhtumeid, mille uurimine on peatatud mõlemal eh, Atlandi ookeani poolel ja tõendite leidmine on raske ning äh, ka karistused on väga karmid selliste kuritegude eest. ma olen kindel, et äh, äh, ka väidetavatele luurekeskagentuuride vanglatele Poolas rakendub see samamoodi. Poola puhul tahaksin ma rõhutada, et toimub sõltumatu uurimine Äh, selliste kinnipidamisasutuste osas ning ma olen kindel, et meil on äh, väga palju head tahet selleks, et selgitada välja igasugused äh, süüdistused ja nende tagamaad. see juhtum ei ole mitte lihtsate killast. selles on väga palju tingimusi, mida on raske uurida. ning selles valemis on palju Äh, tundmatuid muutujaid. igasugune kohtusüsteemile hinnangu andmine liikmesriikides, mida siin tekstis ka kajastatakse, on üldiselt äh, väga kahtlane tegevus. ja nõukogu esindaja äh, ütles väga õigesti, et see puudub tege,, puutub tegelikult liikmesriikide pädevusse. kui me ei viita siin kohtuvõimule või prokuratuurile, meie tekstis, siis ma arvan, et meil ei ole kahjuks võimalik toetada seda resolutsiooni. Teile esitati sinise kaardi küsimus, kas te olete nõus sellele vastama? jah, jah, ma tahaksin meie kolleegilt küsida, et kas ta ei arva, et juurdluse sõltumatusega seoses ja usaldusväärsusega seoses on olemas rahvusvahelised normid, mida peab järgima ja kas ta leiab, et lõige kuus nõuab, et jätkatakse juurdlust läbipaistvalt ja koostöös pagulaste kõrge voliniku ametiga, millest ta räägib? brałem udział w w wysłuchaniach które miały miejsce kilka lat temu mina e, olin ka osaline kuulamistes, mis toimusid e, kodanikuvabaduste komisjonis e, mõned aastad, mõned ajad tagasi. meil oli komisjoni istungitel võimalik uurida erinevates riikides valitsevat tänast olukorda mis puudutab äh, konkreetsemalt Poolat, siis isegi sõltumatud uurijad olid sunnitud tunnistama, et äh, tegemist äh, on liikmesriigiga, kus prokuröril on hea tahe leida selle juhtumi tõendeid ning selgitada välja, mis täpselt juhtus. mõned kaitsjad ning ka vabaühenduste liikmed tõstatasid äh, selle küsimuse, et läbipaistvust äh, jääb puudu, aga me räägime sellegipoolest äh, luureandmetest ja need on salajased. suur tänu, järgnevalt palun härra Vlasak üheks minutiks. austatud daamid ja härrad, härra president inimõiguste järgimine on loomulikult äh, väga põhimõtteline äh, seisukoht ja väärtus, millele Euroopa kodanikud äh, loodavad. ma olin ise kommunistliku režiimi kontekstis elanud inimene ja seetõttu ma tean, kuivõrd rängalt on inimõigusi võimalik eirata. õigus elule ja julgeolekule on põhimõtteliselt äh, õigused, mida on rikkunud terroristlikud rünnakud äh, Malil, Londonis, New Yorgis ja nii edasi. Need äh, olid juhtumid, kus äh, inimõigused, põhilised inimõigused trambiti lihtsalt jalge alla. kui keegi rikub selliseid õigusi, ei tohiks nad olla üllatunud, et me ei ole nendega väga kenad ja viisakad et me ei hakka mm, uurima neid juhtumeid ilma selliste uurimisteta ei oleks näiteks Ameerika Ühendriikides paljud kurjategijad kunagi kohtu ette toodud. seetõttu ei saa ma ka aru meie kolleegidest, kes täna Ameerika kolleege ründavad ning nõuavad seda, et me peaksime äh, midagi selle vastu äh, ette võtma. Äh, härra Snowden, keda süüdistati Mm. informatsiooni edasiandmiseks. Äh, me oleme ta esitanud Saharovi auhinna saajate äh, nominentide nimekirja. suur tänu, härra president, austatud kolleegid, ütleb härra Voss põhimõ-, õiguste ja inimõigustest kinnipidamine on loomulikult Euroopa Liidu poliitika üks võtmeelemente ja sellepärast on vajalik teha kõik selleks, et inimõigustest kinni pidada ning me peaksime olema äh, aktiivsemad ja valvsamad, kui inimõigusi rikutakse. aga me peaksime enda küsima, mis on äh, meie tänase resolutsiooni lisandväärtus. me tahame homme seda resolutsiooni hääletada, aga me oleme kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal juba vastava algatusraporti üle hääletanud äh, selle eestvedajaks oli proua Flotre, see oli tasakaalus, see oli vastuvõetav meile ja on ka õige, et me komisjonilt või ka nõukogult küsime, mis siis on saanud sellest resolutsiooni tekstist ning kuidas edasi minna. õige on ka see, et me tuletame neid küsimusi ikka ja jälle meelde, aga minu arust ei ole see õige, et me hakkame uuesti täpselt samasuguste sisuliste küsimustega tegelema, kui me samas kordame üle täpselt sedasama asja, mida me eelmisel aastal juba tegime. mulle tundub lihtsalt, et me otsime siin tööd ja tegevust ja ma küsin endalt, et mikspärast päevakorras üldse selline punkt seisab, kui meil ei ole siin eh, ei komisjoni ega nõukogu arvamusi samas see resolutsioon, äh, mis meie ees on praegu, läheb veidi kaugemale kui see, milles me kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal kokku leppisime ning ühest küljest me üle, ule, ületame selle resolutsiooni tekstiga pädevusi, mis meil on, aga teisest küljest ka võimalusi, mis meil üldse Euroopa Liiduna on. ja seetõttu minu arust oleks olnud õigem, et äh, pidame, peame kinni faktidest, piisavatest äh, lahendustest, uuendustest ning suur tänu teile tähelepanu eest! Köszönöm szépen, most Sógor Csaba úr következik. suur tänu, härra Tšegor. härra president, salateenistused tegutsevad kõigepealt meie julgeoleku ja eh, heaolu huvides. ma arvan, et keegi neid küsimusi üldse kahtluse alla ei sea. terrorismivastane võitlus ning salateenistuste vaheline koostöö äh, on väga oluline. oluline on see, et liitlased teeksid omavahel koostööd. praegusel hetkel aga näeme me seda, et Euroopa Liidu riikides kasutatakse praktikaid, mis eh, seisavad eh, väga tugevalt inimõiguste poliitika eh, vastu ning mille üle me oleme tegelikult aastakümneid olnud juba uhked. ma olen öelnud, et kui me ise oma äh, reegleid tõsiselt ei võta, siis me ei saa ka teistelt paluda, et võtke neid tõsiselt. Nendel reeglitel on väga sümboolne väärtus, me ei tohi lubada seda, et Euroopa Liidus ilma igasuguste äh, järelmiteta ei peeta kinni rahvusvahelistest kokkulepetest ja seda juba teadaolevalt liikmesriikide ametivõimude poolt. me võime lihtsalt siin öelda, et me peaksime lihtsalt selles väga segases juhtumis Euroopa kodanikke teavitama. suur tänu, härra Šogor! sinine kaart teile, kas te olete valmis aktsepteerima siinse kaarti küsimust? jah, palun. suur tänu. ma olen sada protsenti oma kolleegi Šogoriga nõus. ma tahaksin sellegipoolest tema käest aga küsida ühe küsimuse. kas me oleme ühel nõul selles osas, et nende juhtumite uurimine ehk siis LKE äh, kinnipidamiskeskused või teistsugused õigusrikkumised, äh, rahvuslikud pädevad ametid peaksid kindlasti suurt rolli mängima selles. ma olen härra Šogoriga nõus, et meie riik ja meie valitsus mängib selles kõiges väga olulist äh, rolli, eriti just Snowdeni juhtumi puhul. suur tänu! härra Šogor vastab. suur tänu, jah, väga selge on see, et ma olen teiega nõus. ma usun, et tegemist on liikmesriikide pädevusse kuuluva ülesandega, nemad peavad neid juhtumeid uurima ja ma ei hakka siin konkreetseid liikmesriike praegu nimetama, kus sellised uurimistegevused peaksid aset leidma ma ausalt öeldes ei tea, mida ma teile vastama peaksin, mis puudutab LKE vanglaid pluss veel äh, Snowdeni afääri, siis äh, liikmesriigid peavad tegelema sellega. Äh, Rumeenia on samuti siin olnud tegev ja ma ei saa Ungari küsimusi siin kuidagi kommenteerida. härra Falesa, palun nüüd pooleteiseks minutiks. suur tänu daamid ja härrad, see resolutsiooni eelnõu sisaldab teatud elemente, mis minu jaoks ei ole vastuvõetavad. Väited, et Poolas ei ole neid juhtumeid piisavalt uuritud, on ühed nendest asjadest, mis mulle ei ole vastuvõetavad Äh, need on teemad, mis on liikmesriikide ainupädevuses ja lubage mul ka rõhutada, et Poolas on praegu sõltumatu uurimine käimas ja äh, see põhineb sõltumatul kohtuvõimul Poolas ja poliitilise surve avaldamine selles mõttes on täiesti lubamatu. Äh, uurimine on käimas, nagu ma ütlesin, ja lõpptulemus sõltub Poola prokuratuuri tegevusest ja me ei saa unustada ka seda, et tegemist on äärmiselt keerulise asjaga, sest enamik dokumente on USA-s ja on konfidentsiaalsed. tuleb rõhutada ka seda, et meie kodanike julgeolek on üks tähtsamaid teemasid. terrorism eh, endiselt on ohustamas meie väärtusi ning äh, süütud Euroopa kodanikud on erinevate terroristlike rühmituste sihtmärgiks, kes kasutavad ära erinevaid vahendeid ja me peame muutma võimalikuks oma kodaniku kaitsmise, aga loomulikult tegema seda seaduse ja õiguse piirides ja kinni pidades inimõigustest. aitäh, härra Liisek, poolteist minutit vitsepsevõtmine. suur tänu. president, äh, proua volinik, äh, minister, daamid ja härrad. ma olen sada protsenti nõus proua Komešiga, et äh, peaksime võitlema nende vastu, kes rikuvad inimõigusi ja ei saa nõustuda ka nende meetoditega, mida vangide suhtes on äh, kasutatud. aga on siiski asju, millega saab päriselt äh, nõustuda. näiteks äh, teatud pressiteadaanded seoses kinnipeetud terroristidega, need ei saa olla piisavaks põhjuseks, et Euroopa Parlament hakkaks selleteemalisi resolutsioone vastu võtma ning äh, mis puudutab Poolas praegu käimasolevat uurimist, siis võin nõustuda vaid sellega, mida ütles äh, minu Poola kolleeg. Äh, praegu on asi nii-öelda prokuratuuri käes ja sellega tegeldakse väga kõrgel tasemel. me peame laskma selle uurimise lõpetada, lõpp, ja usun, et kõik Euroopa institutsioonid peaksid kinni pidama subsidiaarsuse põhimõttest ja laskma ka kohalikel ametiasutustel toimida nende pädevuse piires. ja kõik äh, see juhtus väidetavalt siis, äh, kui äh, vasakpoolne valitsus oli Poolas võimus, Kaczynski, Kavitš, äh, tuntud tegijad selles leeris eitavad, et sellised vanglad olid. aitäh, edasi vaba mikrofoni sessioon ja härra Murphy kõigepealt. suur tänu hiljutine avatud äh, ühiskonnaraport äh, kinnitab seda, mida iirlased on teadnud juba pikka aega, et Iirimaa on üks viiekümne neljast riigist, kes aitas kaasa ebaseaduslikele CIA tegevustele, võimaldades oma lennuruumi ja lennujaamade kasutamist äh, nendeks erakorralisteks lendudeks ja kinnipidamisteks. on öeldud, et sõjaväelennukite peatamine meie lennuväljal ei olnud vajalik Öeldi, et äh, kinnipeetavaid äh, ei ole ebaseaduslikult äh, viidud läbi Iiri territooriumi, aga kahtlemata Iiri valitsus on teatud tükk aega, et sellised lennud käisid läbi Iirimaa ja see rikub rahvusvahelist piinamisvastast konventsiooni. aga selleks, et säilitada häid erisuhteid USA-ga, ei ole Iiri valitsus teinud mitte midagi, vaid on asja kinni mätsinud ja aidanud kaasa inimeste röövimisele ja piinamisele. sellised keskused tuleb kinni panna. sellised lennud peavad lõppema, kõik kinnipeetud isikud tuleb kas vabastada või esitada neile süüdistus ja selle põhjal läbi viia õiglane menetlus, aitäh. suur tänu. rohkem äh, vaba mikrofoni raames sõnavõtjaid ei ole, äh, annan sõna minister Leskevitšisele nõukogu nimel president uh,, vice president of the commission uh.... president, komisjoni asepresident, lugupeetud parlamendiliikmed, lubage mul veel kord öelda, et nõukogu täiesti jagab seisukohta, et inimõigustest ja rahvusvahelisest õigusest kinnipidamine terrorismivastases võitluses on keskse tähtsusega. terve rida täna õhtul sõnavõtjaid kutsusid üles nõukogu uurima väiteid, et liikmesriigid on olnud äh, segatud äh, äh, ebaseadusliku transpordi ja vangide kinnipidamise programmi Ameerika Luure Keskagentuuri poolt. nõukogu koosneb liikmesriikide valitsuste esindajatest kahekümne kaheksast liikmesriigist ja isegi, kui meil oleks õiguslik alus seda teha, eh, ei oleks nõukogus eh, iialgi võimalik saada kõigi kahekümne kaheksa liikmesriigi toetust eh, sellise avalduse tegemiseks, rääkimata mingi uurimise algatamisest. ma saan aru, et see võib olla frustreeriv Euroopa Parlamendi liikmetele, aga me peame tegutsema ka normide ja reeglite raamistikus. kui on süüdistusi ja väiteid, et liikmesriigid on lubamatult olnud seotud selliste tegevustega, siis on tegemist eeskätt liikmesriikide endi parlamentide vastavate ametiasutuste, õiguskaitseasutuste järelevalve küsimusega ja on liikmesriikide tasandil kanalid, kuidas äh, vastutusele võtta äh, reegleid rikkunud liikmesriikide ametnikud. loomulikult võib äh, asjale minna ka kaugemale kui liikmesriikide tasandil. kõik liikmesriigid on näiteks Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste konventsiooni liikmed, seega on olemas ka rahvusvahelisi mehhanisme, mida kasutada, aga need ei ole mehhanismid, mis oleksid äh, meie nõukogu kontrolli all. ja seepärast nõukogu ei ole saanud ka midagi teha nende soovituste osas, mis teie resolutsioonis sisalduvad. sellel ei ole mitte vähimatki pistmist äh, lojaalse koostöö tahte puudumisega. see on seotud ainult äh, õigusliku ja põhiseadusliku raamistikuga, mille raames me peame tegutsema. ma loodan teie mõistmisele ja tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much. suur aitäh. meil on neli erinevat ettepanekut ja ma lõpetan arutelu ja hääletame homme lõuna ajal a tanács és a bizottság nyilatkozatai körében. Järgmine päevakorrapunkt on nõukogu ja komisjoni avaldused teemal pagulaste tulv Vahemere piirkonnas ja eelkõige traagilised sündmused Lampeduusa lähistel